ma paluksin kolleege istuda oma kohtadele, sellepärast et me alustame kohe varsti hääletamist So, niisiis, kui härra Liberatski ka oma kohale jõuab, siis alustame